lugupeetud kolleegid, palun istuge oma kohtadele. You have a German chairman for the moment, be careful. praegu juhatab koosolekut sakslane, nii et olge ettevaatlikud. It's a pleasure for me welcoming mul on väga hea meel tervitada äh, teid äh, kõiki rahapesu maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalhoidmist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusmaavoli uurimise komisjoni avakoosolekule ja selle äh, komisjoni nime lühend on PANA, mis, äh, ma ei tea, kuidas see lühend on kokku pandud, küll nendest äh, sõnadest kokku ei tule, aga eks te kõik teate selle tausta. kuulutan koosoleku avatuks ja meenutan kõigile, et meie koosoleku eesmärgiks on koosoleku, vabandust, komisjoni juhatuse Ehm, valimine vastavalt kodukorra reeglitele sada üheksakümmend kaks ja kakssada neli toimub esimehe valimine, aseesimehe valimine ja ma annan teada, et äh, alaliste äh, asendusliikmete nimed, äh, kes valimistel osalevad, tuleb eh, siis esitada, deklareerida, kui soovitakse mingeid muudatusi teha, siis tuleb sellest juhatusele teada anda enne valimiste toimumist. hetkel minul ei, minuni ei ole jõudnud mingisugust uut infot, nii et jääme selle nimekirja juurde, nagu fraktsioonid on meile saatnud. kinnitan ja tegin seda juba lugemise teel, et kvoorum on saavutatud, et äh, et äh, valimiste tulemus oleks kehtiv, see on siis üks neljandik äh, komisjoni liikmetest ja ma loodan, et ka edaspidi on meil äh, siin nii palju liikmeid kohal nagu täna meie avakoosolekul. ja sellega jõuangi kohe meie esimese päevakorrapunkti juurde, nimelt esimehe valimine ning äh, nüüd, kes on üles seatud, ma meenutan, et kandidaat peab olema esitatud kas fraktsiooni poolt või vähemalt viie protsendi komisjoni liikmete poolt. meenutan teile siis meie vastavaid eeskirju. niisiis, kes on ette pandud, palun tänan, Rahvapartei nimel sooviksin mina üles seada meie kolleeg Werner Lange kandidatuuri, me kõik tunneme Werner Langet, ta on väga kogenud parlamendiliige, ta on juba üle kahekümne aasta parlamendis eh, muuhulgas majanduskomisjonis osalenud, tal on palju kogemusi majandus- ja maksuküsimustes ja ma arvan, et ta oleks suurepärane kandidaat eh, selle uurimiskomisjoni esimehe kohale. suur tänu! rahvapartei poolt on siis üles seatud Werner Langen. härra Langen on komisjoni täisliige, kuid pean temaga küsima, kas ta on valmis selle kandidatuuri vastu võtma ja kas ta on täielikult täitnud ja allkirjastanud finantshuvide deklaratsiooni. palun, härra Langen. suur tänu teie toetusest, jah, kõik on korras sellega. ma võtan vastu selle kandi-, kandidatuuri ülesseadmise niisiis, ma saan niimoodi aru, et te olete valmis kandideerima, samuti olete täitnud finante-, finantsdeklaratsiooni. nüüd äh, palun, kui rohkem väidajat ei ole, siis äh, võtame selle tuli vastu aplausiga. So I declare Mr Langen being elected chair ning härra Langen on valitud meie uurimiskomisjoni esimeheks ja saan temaga kohad vahetada, aitäh! No, I did well, I hope. yes, very well. So. <laughs> okay. Thank you very much for suur tänu selle laialdase toetuse eest. ja ma püüan panna komisjoni töö eelarvet äh, suunata nii, et see oleks kerge, õiglane, läbipaistev ja meie lõpparuanded äh, ka kajastaksid seda. ja nüüd lähen üle oma emakeele. In Deutsch, wir haben über räägin saksa keeles, nagu ma näen, tõlge toimib kõikides Euroopa Liidu liikmesriikide keeltes. tahaksin saksa keeles veel kord kõiki tänada avaldatud usalduse eest see on väga tähtis ülesanne, mille käigus parlament peab näitama, et äh, õiglane maksustamine tuginedes takse üks ja takse kaks töö tulemustele on parlamendis tõsiseltvõetavaks asjaks. ma loodan ausale ja meeldivale koostööle meie komisjon on üks niisuguseid instrumente, mis annab meile võimaluse teadvustada liikmesriikidele ja teistele Euroopa Liidu institutsioonidele meie seisukohti. ma tahaksin paluda head ja usalduslikku koostööd ka koordinaatoritega ja ka asepresidentidega ja ma loodan, et meile antud kaheteistkuise mandaadi tulemusel suudame näidata häid tulemusi. tahan teid veel kord teie toetuse, nüüd jõuame päevakorra juurde. päevakorrapunkt number kaks. aseesimeeste valimine täiskogu otsuses on sätestatud, et meie komisjonil peab olema neli aseesimeest. meil on siin ka ettepanekuid ja kõigepealt ma tahaksin küsida, kas keegi eh, teha, tohib, soovib teha täiendavaid märkusi, enne kui me jõuame valimisprotseduuri kui sellise juurde, kas keegi soovib sõna? nagu ma näen, ei soovi seega hakkame valima esimest aseesimeest. on peasekretäri poolt saavutatud kokkulepe, et esimese aseesimehe kandidatuuri esitavad sotsiaaldemokraadid. palun, teie ettepanekud. kolleeg Siimon, palun tahaksin sotsiaaldemokraatide nimel esitada meie kandidaat Ana Gomesi. Äh, äh, ka selles osas äh, kehtib see, mida härra Ferber just ütles. kõigepealt peame enne ava, hääletuse avamist kontrollima, kas kõik on esitatud nõuete kohaselt, kas kohal on kvoorum ja kas eh, kandidaadid on kõik esitatud, see oli sotsiaaldemokraatide kandidaat. pro forma pean küsima, kas keegi soovib veel kedagi esitada? ma ei näe. seega proua Komes, ta just praegu oli siin ja näe, siin ta ongi otse minu vastas siis ma tahaksin küsida, kas me vajame salajast hääletust. ei, järelikult saame aplausiga proua Koomešist teha meie komisjoni esimese aseesimehe. südamlik õnnesoov, proua kolleeg ja võib-olla tuleksite, istuksite minu kõrvale. ettepanekute nimekirjas on teine, see aseesimehe esitamise õigus ECR-il. kas teil on ettepanekuid, kes, ahah, palun. suur tänu, härra esimees, ECR-i nimel sooviksin seada üles teise aseesimehe kohale kandidaadiks proua Pirho Rohanini. aitäh. ja, aitäh küsin pro forma mõttes, kas keegi tahab veel kedagi esitada, ei, järelikult, kas te soovite siis nüüd salajas hääletada, ei, siis ka siinkohal äh, soovin teie toetust aplausi kaudu. seega on proua Pirko Ruohonen valitud teiseks aseesimeheks ettepaneku õigus kolmanda aseesimehe kohale olin kuuel. palun teie ettepanekut, kes teeb kuue nimel ettepaneku? suur tänu ähm, kuue nimel. on me, teeme ettepaneku äh, kandidaadiks nimetada Fabio De Massi. Fabio Di Massi vorgeschlagen. tehti ettepanek äh, Fabio Di Ma-, De Massi kandidatuur toeks kas keegi soovib salajast hääletust? ei, siis järelikult äh, Fabio Di Massi aplaus on heakskiit teie valimisest. ma õnnitlen teid südamest. ja teie koht on nüüd siin ees. siis on neljas aseesimees. siin on ettepaneku õigus rohelistel. palun, Sven Kiigold Like... aitäh, härra esimees. roheliste nimel sooviksin mina seada üles Eva Jolie kandidatuuri, väga austusväärne ja väga tugev naine meie fraktsioonist. For... ja Rasmus äh, Fatsi äh, von den Grünen weitere Vorschläge. nii, Iva Žuli, kas on täiendavaid ettepanekuid? ei ole, siis järelikult on hea küsida, kas tahate salajast hääletust? ei, siis kiidame kandidaadi heaks aplausiga. nii, mu lugupeetud daamid ja härrad, vastavalt täiskogu otsusele on meie komisjoni esimees ja neli aseesimeest ja nüüd on mul küsimus, kas on veel ettepanekuid või täiendusi? jah, me oleme nüüd nädal aega, nädalaid arutanud konstruktiivselt seda, milline peaks olema selle komisjoni koosseis. seepärast ma leian, ma leian, et kogu see juhtkonna juhatuse valimise protseduur peaks olema konstruktiivne ja konstruktiivselt lõpule viidud täna hommikupoolikul tehti ettepanek eh, viiendaks aseesimeheks ALDE kandidatuuri osas. me ei saa seda siin otsustada, sellepärast et eh, parlamendi juhatus otsustab selle üle, mitu aseesimeest meil on, aga ma tahaksin rõhutada, et selle parlament, selles kõrges kojas tule, peaks siiski esimeeste konverents tegelema selle küsimas kas mitte võimaldada viiendat asepresidenti? kas keegi soovib selles osas sõna võtta? mina leian, et see on mõistlik, aga kui ma asjast õigesti aru saan, siis eh, esimeeste konverents peab selle heaks kiitma, sest täiskogu otsustas nelja aseesimehe kasuks härra esimees, ma tahaksin lihtsalt Rahvapartei fraktsiooni nimel seda ettepanekut toetada. tõepoolest, ka mina leian, et meil oleks ole, oleks juhatuses ka ALDE fraktsiooni esindaja. selge. ma leian, et edasi asja menetleda on meil kõigepealt vaja lubada ja siis äh, seejärel tulla viienda aseesimehe valimise juurde, ma arvan, et see jääb järgmise koosoleku järgmise koosoleku teemaks, kas keegi on selle vastu. kui ma näen, et vastuväiteid ei ole, siis ma leian, et sotsiaaldemokraatide esitatud soov ja mida soo-, toetas ka Rahvapartei, on soov, mida toetavad kõik parlamendifraktsioonid, selge, siis ma teeksin nüüd ettepaneku, et ALDE pärast seda, kui me oleme esitanud taotluse ja meil see rahuldatakse, et siis Alde järgmisel istungil esitab oma kandidaadi. seega on nõnda öelda normaalne päevakava läbi. loomulikult on meil siin ka sekretäriaadil tehtud ettevalmistus ja vastavalt sekretäriaadi ettevalmistustele on ette nähtud, et pärast asutavat istungit toimub esimene koordinaatorite kohtumine, misjärel ajakava kohaselt toimub esimene tööistung kahekümne üheksandal septembril. see sekretäriaat on välja selgitanud, et see peaks tegelikult väga hästi klappima, et seal ei tekiks mingisuguseid ajalisi kattuvusi Econi ja Libega, kelle liikmeid on meil siin väga palju. seega kahekümne üheksandal septembril tuleme me kokku ja siis vaatame kuidas sellega jääb, sest koordinaatorid ei ole veel eh, otsust langetanud, aga me kavatseme alustada koos ajakirjanikega, kes tõid päevavalgele Panama dokumendid. kas keegi soovib sõna? ma näen, et mitte keegi. siis ma tahaksin veel kord südamest tänada kõiki, meie komisjoni eesmärk saab olema väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimiste kindlaks tegemine vastavalt äh, kodukorra artiklile sada üheksakümmend kaheksa siis me peame vaatama, millised möödalaskmised on olnud äh, liikmesriikide möödalaskmised ja eksimused ja tuginedes äh, selle, seda tööd tehes tuginema takse üks ja kaks järeldustele. loomulikult äh, on meil vaja tegutseda aktiivselt, sest meile avaldatakse ühiskondlikku survet, sest et liikmesriigid tegutsevad suhteliselt aeglaselt ja on liikmesriike, kes soovivad, et selles osas tegutseksid institutsioonid tõhusamalt ja selleks, et tõepoolest tehtaks omad järeldused takse üks ja kahe, kahest. otsus langetati meie moodustamise kohta kaheksandal juunil ja see on ka tänaseks avaldatud, mis tähendab seda, et meie mandaat, ilma et me peaksime oma mandaati pikendama, lõpeb meie mandaat kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta juunis. see tähendab, et sellel täiskogul, kui põhjusi mandaadi pikendamiseks ei ole, siis me peame sellel täiskogul oma mandaadi lõpule viima ja me peame loomulikult kaasama väga aktiivselt liikmesriike sellesse protsessi. mina ei käinud äh, mina tahan rõhutada, et need kõik, kes siia on valitud, peaksid tõepoolest ka siin koosolekutel käima, see on väga oluline. ma pean väga täpselt silmas, kuidas selle kohalkäimisega jääb ja ma tahan rõhutada, et Aasia delegatsiooniga, delegatsioonist tohtsid kaasa sõita ainult need, kes tõepoolest olid ka ettevalmistaval perioodil ja koosolekutel osavõtul. andke andeks, need, kes kohale ei käinud, neil saab olema suuri probleeme ka kõneaja saamisega, aga tahtsin seda juba täna siinkohal öelda, ma loodan e, usalduslikule koostööle ja tahan küsida, kas keegi tahab veel sõna võtta ja palun kolleeg Toirer aitäh, härra juhataja. kallid kolleegid, ma tean, et siin ei ole veel võib-olla kõige õigem koht, aga on ju teada, et me kavatseme siin koostada raporteid kaasraport, raportite vaimus. tahan juba praegu siin kolleegidele öelda, et ALDE soovib tahaks üheks kaasraportööriks esitada Tšehhi kolleegi Jezeki. suur aitäh! on olemas ju mitteametlik kokkulepe selle kohta, et sotsiaaldemokraadidel on ettepaneku õigus, kas sotsiaaldemokraatidel on ettepanekuid? Äh, see toimub kõik vastavalt menetluslike eeskirjadele ja kui ajahetk on käes, siis me teeme oma ettepaneku, aitäh, ma saan sellest väga hästi aru, pole mitte mingit põhjust praegu siin sügavamale asju puurida. kui keegi rohkem sõna ei soovi, siis ma lõpetan tänase istungi, tänase huvi eest, tänan tõlke ja soovin teile jõudsat puhkust.